on avalikustatud, kas kellelgi on märkuseid protokolli kohta? tundub, et ei, seega loeme need vastuvõetuks. esimene päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi äh, ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus äh, Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta ja annaksin sõna nüüd härra Vammenile, kes esindab täna siin komisjoni asepresidenti proua Ashtonit. palun, härra Vammen. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõnelen täna kõrge esindaja komisjoni asepresidendi Ashtoni nimel, kes paraku ei saa täna siia ise tulla, et rääkida Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelist, vahelisest olukorrast, mis üha halveneb. tõesti, me tunneme tõsist muret, kui näeme, kuidas pinged kahe riigi vahel kasvavad. eelmisel kuul jõudsime Lõuna-Sudaani ähm, Heekligi naftaväljade okupeerimise küsimuses kriitilisse faasi ja kõrge esindaja mõistis äh, Sudaani poolse äh, tegevuse hukka, samuti nagu Põhja-Sudaani poolse äh, pommirünnakud ja nõudis, et mõlemad osapooled pöördusid, pöörduksid tagasi läbirääkimiste laua taha. President Van Rompuy pöördus Lõuna-Sudaani presidendi Salva Kiiri poole Yang nõudis, et Lõuna-Sudaar oma väed tagasi tõmbaks, kahekümne kolmandal aprillil välisministrid kinnitasid oma seda hukkamõistu ning nõudsid, tervitasid seda, et Lõuna-Sudaan on valmis Hegligist oma naftavälja, naftaväljadelt oma väed tagasi tõmbama. kõik, kogu julgeoleku vägede väljatõmbamine, provotseeriva tegevuse ärahoidmine äh, on väga oluline, seehulgas ka äh, retoorilisel tasandil. kahekümne neljandal aprillil Aafrika Liidu ähm, rahu- ja julgeolekunõukogu võttis vastu oma teekaardi, äh, mille abil saaks osapooli tagasi läbirääkimiste laua taha tuua. seejärel äh, kinnitas äh, ÜRO Julgeolekunõukogu oma resolutsioonis kaks tuhat nelikümmend kuus, mis ühehäälselt vastu võeti teisel mail, Aafrika Liidu teekaarti ja tegemist oli suure sammuga edasi, see näitab, et rahvusvaheline üldsus on ühel meelel ja märkimisväärne on see, et algatuse tegi seejuures Aafrika Liit, Sudaan ja Lõuna-Sudaan on teekaarti äh, heaks kiitnud äh, ning äh, kinnitanud, et nad tahavad vaenuavaldused lõpetada, nüüd aga me tahame sõnadest tegudele üle minna oluline on luua kohe ühine piiride kontrollimise ja seiremissioon kõrge esindaja viiendal mail tervitas kahel käel ÜRO Julgeolekunõukogu resolu-, resolutsiooni kaks tuhat nelikümmend kuus teekaarti ning kutsus üles osapooli tegutsema Äh, viivitamatult. Euroopa Liit nõuab, et Lõuna-Sudaan võtaks kõik, tooks kõik väed tagasi äh, vastaspoole territooriumilt ja Sudaan peab tegema sedasama. mõni, mõlemad osapooled peavad peatama ka mässuliste liikumise äh, vastaspoole territooriumil. kolm kuud on probleemide lahendamiseks. kui osapooltele õnnestub probleeme lahendada, siis ÜRO, Aafrika Liit ja IGAD teevad oma üksikasjalikud ettepanekud, kuidas probleeme lahendada. kui äh, osapooled ei äh, pea kinni kokkulepitust, äh, on Julgeolekunõukogu plaanimas mittesõjalisi sanktsioone. me peame kindlasti Sudaani valitsus peab lubama humanitaarjuurdepääsu äh, kõigile äh, tsiviilisikutele, keda äh, konflikt on kahjustanud ja usume, et on vaja kaasavat poliitilist kokkulepet, et sellele probleemile lahendust leida. Euroopa Liit kutsub Sudaani valitsust ja Lõuna-Sudaani üles kokkuleppele jõudma, kaasav juhtimine, demokraatlik reform, neid on vaja nii Sudaanis kui ka Lõuna-Sudaanis ja see aitaks konflikti tõeliseid põhjuseid välja juurida. põhiseaduse ülevaatamine mõlemas riigis on seejuures oluliseks võimaluseks, aga ainult siis, kui see protsess on täielikult kaasav. Põhja-Sudaani osas tunneme tõsist muret inimõiguste kaitsjate olukorra pärast, ajakirjanike pärast, opositsioonipoliitikute ja rahumeelsete üliõpilastest meeleavalduste pärast. üks kõikehõlmava põhk-, rahukokkuleppe põhimõtteid oli just nimelt demokraatliku valitsemise ja põhimõte, mis lähtub mitmekesisusest ja põhivabadustest. tervitame ÜRO inimõiguste kõrge esindajana äh, Navi Pillai ja pöördumist Lõuna-Sudaani poole lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi liik-, liikmed, äh, Euroopa Liit tahab kahte äh, riiki ja kui president Salva Kiir külastas Brüsselit märtsikuus, nemad kinnitasid, et nemad tahavad liituda Euroopa Liidu AKV partnerluslepinguga, Cotonou lepinguga, see oleks raamistikuks tulevasele arengukoostööle. partneritena on meil võimalik asjadest rääkida omavahel ja meie jaoks on olulisemad sellised teemad nagu demokraatia, õigusriigi põhimõtted ja inimõigused. Euroopa Liit on eraldanud Lõuna-Sudaanile arenguabi erifondide näol Euroopa Arengufondist kogusummas kakssada kaheksakümmend viis miljonit eurot me toetame Lõuna-Sudaani arengu eesmärke ja riigi ülesehitamispingutusi Äh, toetame maaelu arengut, põllumajanduse arengut, rahvatervise äh, valdkonda ja haridust, samuti õigusriigi põhimõtete ja demokraatia jalule seadmist. samuti äh, plaanime me saata oma ühise välise julgeolekupliidi missiooni juba rahvusvahelisse lennujaama julgeoleku tagama. kahjuks Põhja-Sudaan ei olnud valmis kinnitama Cotonou lepingut, aga sellegipoolest oleme me Darfuri piirkonnas, Ida-Sudaanis, Lõuna, Kordofanis ja Sinise Niiluse riigis äh, loonud, muutunud fond, vahendid kättesaatavaks, samuti tahame toetada ka äh, rohujuure tasandil äh, dialoogi, me ei tohi Darfuri konflikti, see konflikti unustada, olukord on täiesti tõsine, üks koma seitse riigisiseselt ümber asustatud inimestest elavad äh, endiselt laagrites äh, ÜRO, äh, Euroopa Liidu rahu ähm, tagamismissioon peab endiselt Egiptuse tegutsema piiratud tingimustes tänu valitsusele ja Jebel Maara piirkonda on suletud meie rahuvalvevägedele. Jebel Maara avamine oleks positiivne samm kõikehõlmama rahu tagamiseks, aga seda tuleb täiel määral tagada ja Euroopa Liidu äh, ministrite nõukogu on nõudnud, et Sudaani valitsus peab tegema ka täiel määral koostööd rahvusvahelise äh, kriminaalkohtuga lähtuvalt Euroopa Liidu, ÜRO peasekretäri resolutsioonist üks viissada üheksakümmend kolm. Lõuna-Sudaani, Sudaani olukord on tõesti tõsine ja Euroopa Liit, ma võin teile kinnitada, annab endast parima, et rahu ja stabiilsust tagada mõlemas riigis. me tahame, et tekiks kaks äh, jätkusuutlikku riiki, kes suudaksid rahumeelselt koos elada, aitäh! suur tänu, härra Vammen! kallid kolleegid, alustagem nüüd teie sõnavõttudega, kõigepealt saavad sõna Rahvapartei esindajad ja Rahvapartei nimel sõna kõigepealt härra Mitchellile, kellel on kaks minutit kõneaega, palun. härra president, suur tänu teile ja suur tänu nõukogule selle sissejuhatuse eest täna pärastlõunal tõesti, olukord äh, piirkonnas on väga murettekitav, tegemist on konfliktiga, mis on äh, laastanud äh, seda piirkonda aastaid läbi vägivalla, mis on võtnud mitmeid vorme ja arvati, et Lõuna-Sudaani lahkulöömine ja iseseisva riigi väljakuulutamine tooks piirkonda rahu ja stabiilsust. inimesed kannatavad, nad on näljas, nad on sisepõgenikud, vaatamata sellele, et tegemist on äh, potentsiaalselt äärmiselt äh, ekspordirikka piirkonnaga ja tegelikult on selle olukorraga väga raske toime tulla. kuid äh, praegu tuleb see probleem hoida selles piirkonnas kõigepealt lahendada humanitaarkriis ja ma tahaksin, et te äh, meile kinnitaksite, et Sudaanist väljas asuvatesse põgenikelaagritesse, kuhu Sudaani rahvas koguneb, on tagatud äh, piisaval hulgal varusid nende inimeste äh, eest hoolitsemiseks ja et nende turvalisus oleks tagatud Põhja- ja Lõuna-Sudaani piirkonnas äh, näeme me seda, et äh, mis võib olla tulemuseks äh, ühe riigi välja astumisest ja sellest, mida toob kaasa ebastabiilsust. paljud meist toetasid Araabia kevade sündmusi, kuid me tegelikult ei tea, mis tuleb selle asemele. paljudes nendes riikides ei ole seni olnud traditsiooniks head valitsemistavad. ma arvan, et nüüd on tagumine aeg hakata tegema koostööd Aafrika Liiduga nii koolituse, ressursside osas, selleks, et aidata neid äh, suutlikkus üles ehitada, selleks, et äh, sellest piirkonnast kujuneks äh, stabiilne piirkond, Euroopa Liit ei saa teha kõike ÜRO ei saa ära teha kõike, aga kui need probleemid tekivad, siis nad lähevad väga kalliks maksma. palju inimelude kadu, vara kadu, aga need piirkonnad, kus inimesed sõltuvad naftast ja nafta ekspordist ja arvestades seda, et äh, meil on vaja saata väga palju humanitaarabi, läheb see kõik väga kalliks, miks me ei võiks juba algusest peale investeerida hoopis need vahendid Aafrika Liitu ja tagama äh, selle, et nemad saaksid äh, siis ennetada selliseid kriise ja vältida neid kriise ja et nemad oleksid siis, kui arengud sellised peaksid aset leidma, oleksid need, kuhu esimest korda pöördutakse abiks. suur tänu ja nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel sõna Veronique de Kaiserile palun. suur tänu, härra president. Euroopa Liit on teinud väga suuri jõupingutusi Sudaani ja Lõuna-Sudaani heaks ja on äh, väga olulisel määral rahastanud Lõuna-Sudaani iseseisvustumist, toetades kõikehõlmavat äh, kahe tuhande viienda aasta rahukokkulepet ja me teame väga hästi, et tuli kas toetada seda lepingut või äh, kannatada sõda äh, tollal äh, ei olnud lahendatud mitte ükski probleem, tegelikult mitte miski ei olnud lahendatud, kodakondsuse küsimus, raha küsimus ja kindlasti oli lahendamata naftatulude jagamine kahe riigi vahel, siis Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel ja loomulikult see probleem on nüüd plahvatanud, aga tegelikult me näeme, seda, et äh, toimunud on märksa enamatki. aasta hiljem on tegelikult seal kontrollimas Hiina kõike, nemad äh, kontrollivad kõiki nii äh, naftarafineerimisjaamu kui ka tarneahelat ja leiame ennast olukorras, et Euroopa Liit on kuidagi pildilt kadunud mingil hetkel ja ausalt öeldes see on ka natukene ebameeldiv ma tunnustan ÜRO resolutsiooni kaks tuhat nelikümmend kuus, see on suurepärane resolutsioon ja õige samm õiges suunas, aga mul oleks siiski veel kolm samm, äh, kolm soovi. kõigepealt, et Euroopa Parlament lõpuks ometi äh, teeks jätkutööd äh, sellele valimisvaatlusmissioonile, mis me sinna saatsime. me peame sinna saama, saatma missioone, nõudma infot selle kohta, mis on jõudnud praegu ja võtma vastu Lõuna-Sudaani ametnikud siin Euroopa Liidus. teiseks, Euroopa Liit peab kandma oma vastutust Äh, nad on kas-, äh, oma vastutust kandnud, äh, aga ta peab seda jätkama läbi meie kõrgema esindaja ja siis ma sooviksin, et Euroopa Liidu positsioonid mis on hästi tasakaalus Põhja- ja Lõuna-Sudaani vahel, jääksid Bashiri juhtumi puhul ka alles ja siis ma viitaksin humanitaarkriisile eriti äh, Sinise Niiluse riigis ja Lõuna-Kardofanis, me ka-, äh, see, mis seal praegu toimub, on täiesti arusaamatu ja praegu ei ole meil olnud nendele piirkondadele mitte mingisugust juurdepääsu ja nad elavad seal iga, inimesed elavad seal igapäevaselt tõsiselt äh, traagilistes oludes, suur tänu! suur tänu, proua de Kaiser ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Göörens. Teil on kaks minutit, palun suur tänu, härra president kuigi see konflikti olukord äh, väärib meie tähelepanu Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel, Äh, niikuinii on mul ka isiklikud huvid äh, selle piirkonna vastu, sellepärast et ma kahe tuhande viiendal aastal olin Nairobis kohal, kui äh, rahukokkulepe allkirjastati ja panin oma nime sinna alla Euroopa Liidu esindajana. see konflikt, millega me oleme silmitsi täna, oli teada juba enne, kui Lõuna-Sudaan iseseisvustus ja enne, kui see rahukokkulepe kahe tuhande viiendal aastal allkirjastati. ja täiesti selge oli see, et sõjalist lahendust sellele konfliktile ei ole, aga muutunud on nüüd konflikti mõõt-, mõõtmed pärast Lõuna-Sudaani iseseisvustamist ei ole see mingisugune riigisisene äh, probleem enam, kus kaks eri, vaenupoolt on ühe riigi siseselt teineteisega vaenu jalal, vaid tegemist on kahe riigi vahelise konfliktiga ja see on rahvusvaheline kriis ja seega rahvusvaheline üldsus peab sellele reageerima. Euroopa Liidu äh, välisteenistus peab andma endast kõik selleks, et aidata konflikt lahendada. tuleb leida selline lahendus, mis vastab rahvusvahelise õiguse sätetele ja äh, kui me ootame konflikti lahendust, tuleb kasutada kõikvõimalikke meetmeid, mis meie käsitusel on. pärast äh, Aafrika Liidu poolseid vahendusüritusi äh, mm, pärast Aafrika Liidu Julgeolekunõukogu otsust ja resolutsiooni kaks tuhat nelikümmend kuus ja teekaart, mis peaks viima poliitilisele kaasatusele, on meie ees väga tõsised probleemid aga oluline on see, et Aafrika Liit peaks ka näitama seda, et nad on millekski kasulikud. Euroopa Liit äh, tahaks näha seda, et Aafrika võtaks vastutuse iseenese julgeoleku eest ja me oleme sellele rõhunud juba kaks tuhat kümme. me jääme muidugi äh, äh, oluliseks partneriks nii Sudaanile kui ka Lõuna-Sudaanile, me oleme nende esimene kaubanduspartner poliitilise dialoogi äh, osas oleme ka peamine partner nii põhja kui ka lõuna poolele ja me oleme väga selgelt huvitatud praegu selle konflikti lahendamisest ja oleme üks võti, aga me ei ole ainus võti tegelikult on selle konflikti aluseks üks väga tõsine probleem, nimelt vaesus, äärmuslik vaesus, mis lõhustab igasuguse jätkusuutliku tasakaalu Äh, Lõuna-Sudaan ja Põhja-Sudaan vastutavad ise selle probleemi eest samamoodi ja peavad selle lahendama, nad peavad olema ülesande kõrgusel, kui Lõuna-Sudaan tahab olla riik, siis nad peavad suutma seda riiki ka hallata. Äh, väga oluline on äh, öelda, et mitte kuskilt taevast ei kuku neid lahendusi ja ainus lahendus on konflikt lahendada ja öö, ärgem unustagem, et kaks miljonit inimest on viimase kümne aasta jooksul sisepõgenikeks sattunud aitäh ja nüüd äh, Roheliste nimel saab äh, sõna proua Sargentini. Teil on kaks pool minutit, palun. aitäh, president. olen kuulnud, äh, mida ütle, on öelnud minu kolleegid, kuulsin, mida nõukogu esindaja ütles ja komisjoni esindaja nimel ja mulle tundub, et et Äh, ma räägin neile, kes on niigi minuga ühte usku, seega mul ei ole midagi juurde lisada või, või öelda midagi teistmoodi kui see, mida on siin räägitud enne mind. loomulikult mul on väga hea meel, et äh, ÜRO Julgeolekunõukogu ühehäälselt äh, kinnitas teedekaardi saavutamaks rahu mõlema riigi vahel ja et Lõuna-Sudaan on äh, Eh, oma väed eh, Heglikist eh, ära toonud, aga tegelikult teeb muret see, et meie ees seisab väga pikk protsess, mis võrdub Eritrea, Etioopia olukorraga mm, nende piirialadel, kus konflikt ikka ja jälle taas puhkeb lõkkele ja mõlemad riigid kasutavad äh, seda piirialade konflikti äh, vabandusena, miks mitte eh, tegeleda hoopis oma rahva vajadustega, haridusega ja nii edasi. Äh, kuuskümmend protsenti Sudaanist on muutunud täiesti ligipääsmatuks, puuduvad läbipäästavad teed, toiduvarud, on midagi sellist, mille eest tuleb hea seista, et, et tagada toiduvarud, kuidas lahendada kas või seesama probleem, et inimestel oleks midagi süüa lähitulevikus. ma ei usu, et Lõuna-Sudaan on valmis võtma endale täielikku ülesannet seismaks oma rahva heaolu eest, nad ei tule toime ja kui nende ainus tuluallikas nafta kuivab kokku, siis mida see tähendab, mida see kaasa toob? inimesi tuleb ju toita. inimesed tahavad süüa ja meie ülesanne on tagada, et Lõuna-Sudaan käituks õigesti, korralikult ja et neil oleks turgu oma naftale. aitäh! Επόμενος αγορητής, εξ ονόματος της ομάδος των Ευρωπαϊκών järgmisena saab sõna Euroopa Konservatiivide Reformistide fraktsiooni nimel härra Bielan, teil on kaks minutit, palun. konflikt sudański od lat skupia uwagę świata. w chwili obecnej po powstaniu niepodległego sudanu południowego nie jest to już wojna domowa ale wszelkie kui me vaatame konflikti olukorda siis äh, Lõuna-Sudaan on nüüd küll sõltumatu, äh, ei ole enam kodusõda, kuid rahvusvaheline äh, konflikt ei ole kuhugi kadunud, Uganda toetab Lõuna-Sudaani ja nii et tegemist on piirkondliku konfliktiga, võiks öelda. tegelikult on see arusaadav, sellepärast et Sudaan Põhja-Sudaan püüab ka ÜRO äh, juhtnööride kohaselt tegutseda, vägesid ta-, välja viia, äh, kuid äh, me peame samas ka vägivallajuhtumitele tunnusta-, tunnistajateks olema, samuti on probleeme põgenikega, relvakaubandus lokkab Venemaa, Hiina tegevus tuleks hukka mõista. pool miljonit Lõuna-Sudaani kodanikku on täiesti ilma igasuguse juriidilise staatuseta. tegemist äh, on olukorraga, kus leiab aset etnilist puhastamist, äh, mis on iseäranis ohtlik nähtus äh, samuti oleks vaja paljudes piirkondades piirid paika panna ja äh, president Bashiri Khartoumis äh, on süüdistatud äh, sõjakuritegudes, kui nii et see raskendab olukorda veelgi, kuid mingisugune rahvusvaheline koostöö tuleb luua ja öö, ma kutsuksin mõlemaid osapooli üles tegema koostööd rahvusvaheliste institutsioonidega, proua Ashton on äh, üritanud omalt poolt anda parima selleks, et seda probleemi lahendada. EFT fraktsiooni nimel saab sõna härra Belder. Teil on üks minut, palun. aitäh, president kõige viimane aruanne mis on tulnud sõjatandrilt, on tõesti väga eh, murettekitav eh, olukord, eh, mida on põhjustanud Sudaani armee mm, tsiviilelanikkonnale, kes püüavad kuidagi peituda sõja eest ja üldse ellu jääda seega olukord on tõesti väga-väga masendav. ma viitan siin Maailmapanga raportile, mis räägib sellest dramaatilisest olukorrast. miks on eh, sõltumatu Lõuna-Sudaan olnud eh, siis selliseks pettuvuseks rahvusvahelisele kogukonnale, eh, käitudes vastutustundetult ebapädeva juhi Salva Kiiri all, kelle käsutuses äh, on äh, riigi tulud, aga samas lokkab riigis korruptsioon, mida näitavad vaatlusmissioonid. umbes äh, pool Lõuna-Sudaani rahvast elab alla vaesuse piiri ja, ja see oli hetk, mõni aeg tagasi pool, nüüd on võib-olla üle kaheksakümmend protsendi kas Euroopa äh, nii-öelda abiandjad äh, saadavad lõpuks välja viimase hoiatuse härra Kiirile või mitte. aitäh ning äh, kuue nimel saab sõna proua Lösing ja teil on kaks minutit, palun. taaskord on puhkenud naftasõda. kui vaadata Äh, praegust konflikti Sudaanis, siis, äh, siis äh, see on ähm, naftasõda ja kannatavad tavalised inimesed. on toimunud mitmeid rünnakuid, sündmusi, mille me peame hukka mõistma ja me peame nõudma konfliktile rahumeelset lahendust, aga samas ei tohiks me tähelepanuta jätta ka selle konflikti põhjuseid ja mõtlema ka selle peale, kas Euroopa Liidu toetus toet-, Lõuna-Sudaani eraldumisele oli tark tegu. loomulikult sellele probleemile ei ole kiiret lahendust, aga oluline on see, et peetaks kinni praegusest relvaembargost, selleks et olukord veelgi teravamaks ei muutuks ja tuletan teile meelde, et relvaembargo, mis kehtestati Euroopa Liidu poolt aastal kaks tuhat neli Sudaanile ja samasugune embargo eh, kehtestati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ka Lõuna-Sudaanile, on midagi sellist, mis endiselt kehtivad, aga need on lahjenenud, eh, seda on tehtud nii-öelda ühepoolselt kui vaadata seda, kuidas rahvusvaheline kogukond saaks aidata, kui nad soovivad aidata, siis nad saavad aidata vaid olles neutraalseks vahendajaks, mitte valimata pooli, me peame jääma neutraalseks ja mulle teeb muret see võimalus, et selliseid stsenaariume võib tulevikus veelgi rohkem esile kerkida, kõik need äh, eralduvad piirkonnad, äh, mis on, kus on suured maavararikkused äh, Aafrikas, võivad täpselt sama soovida, sama püüelda ja, ja otsida meilt eh, toetust, need piirkonnad, eh, kellel on juurdepääs eh, kas või naftapurgaevadele. aitäh ja nüüd saab sõna härra Möltser fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel, poolteist minutit. aitäh! alates koloniaalajastu lõpust on Sudaanis olnud pidev konflikt, sõjaline olukord põhilõuna vastu, pidevad relvakonfliktid, vägivald, vargused, röövid, vägistamised, terved põlvkonnad on kasvanud üles vägivalla keskkonnas. seega meil on vaja konflikti lahendamise meetodeid, võimalusi rahuläbirääkimistest ei piisa, isegi juhul, kui sellega tegeleb kogu Aafrika Liit me peame loomulikult taastama läbirääkimised, aga see sõjaväeline olukord on endiselt väga suureks probleemiks piirialadel. isegi kui me suudame leida rahumeelse lahenduse, on see konflikti potentsiaal endiselt väga suur selles piirkonnas. seega meil on vaja selliseid kaasnevaid meetmeid, mis aitaks Sudaani riikidel kasutada naftatulusid selleks, et et nende piirkonnas valitseks rahu, stabiilsus ja areng. nii nagu Hiina, võime ka meie e, püüdlused siduda nii-öelda rahuga kuna ka e, e, meie võime olla sealsel naftale turuks loomulikult tuleb mõelda ka illegaalse sisserände peale Euroopa Liitu. aitäh, härra Mälzer, kallid kolleegid. fraktsioonilised kuuluvuseta liikmete nimel on meil veel üks äh, sõnasoovija, nüüd proua Nedeltševa suur tänu, lugupeetud president, me tunneme tõesti tõsist muret kõik humanitaarolukorra halvenemise pärast, selles piirkonnas on tehtud teekaart, me oleme avaldanud tunnustust seetõttu, kuid siiski ma tunnen Äh, muret, et praegu te võetud meetmed on siiski liiga tagasihoidlikud. praegu pole veel lõpetatud pommirünnakud ja Sudani, Sudaani armee rünnakud. tsiviilrahvastiku olukord halveneb, inimesed asustuvad ümber äh, ja ÜRO ei pääse ligi. Äh, meil on vaja konkreetseid läbirääkimiste initsiatiive, meil oleks vaja konkreetset läbirääkimiste ajakava ja on oluline, et esimene ühise julgeolekupoliitika missioon läheks kohale, et paika panna konkreetne teekava, teekaart ja, ja tegevuskava. samuti tuleb teha koostööd rahvusvaheliste partneritega Äh, kes peavad toetama kahe osapoole pingutusi ja ma arvan, et piiride kontrollimise äh, ja järelevalve äh, missioon on üks oluline osa rahvusvahelise üldsuse panusest, kes peab kandma hoolt selle eest, et kohustusi ka täidetakse. Euroopa Liit, ÜRO ja Aafrika Liit peavad tegema tõsist tööd ning konkreetselt partneritelt tegutsemist nõudma, meil peab olema ka julgust sanktsioone kasutada, Euroopa Liit peab olema ennetavam äh, selles valdkonnas, Euroopa Liit peab korrapäraselt äh, olukorda hindama ja mitte ainult reageerima siis, kui kriis on muutunud tõsiseks. Äh, ma loodan, et kõik ilusad sõnad lõpuks ka materialiseeruvad lugupeetud proua Nedeltševa, palun rääkige pisut aeglasemalt, tõlgid ei suuda teiega sammu pidada. me peame äh, julgselt, julgelt tegutsema, et sõnadest saaksid teod, Euroopa Liit peab kogu hingest pingutama, et see konflikt lahendada ja Euroopa Liit peab toetama selle piirkonna kodanikke, suur tänu suur tänu, proua Nedeltšova. Quase um ano após a independência do Sudão do Sul, como alguns prevíramos, agravou. Äh, Lõuna-Sudaan äh, iseseisvus aasta tagasi ja äh, aga vägivalla olukord on, on halvenenud. ja on mitmeid tõsiseid probleeme, naftaressursside jagamine, siis piiride küsimus on endiselt jäänud lahendamata. Euroopa Liit tahaks kahe riigi rahumeelset äh, lahendust ja seetõttu on meie kohustus kanda hoolt selle eest, et teekaardiga ellu viiakse. samuti valimisvaatlusmissioonid põhjas ja lõunas ja see, et president al-Bashir tuleb tuua rahvusvahelise kurite-, kuritegevuse kohtu ette Äh, need peavad olema meie äh, ülesandeks, me peame aitama tagada, et äh, Põhja-Sudaan areneb demokraatlikult. ühiskonna ülesehitamine, samuti Lõuna-Sudaanis valitsemise toetamine on oluline, vastasel korral me veame alt selle piirkonna kodanikke Euroopa Liit peab otsusekindlalt toetama humanitaarorganisatsioonide tegevust selles riigis kus humanitaarorganisatsioonid üritavad tuhandeid ohvreid aidata. järgmisena saab sõna härra Rinaldi, kes, äh, kellel on kaks minutit suur tänu. Lõuna-Sudaan äh, ei ole enam äh, rõõmusõnum meie jaoks nagu aasta tagasi ja Sudaani inimestel, Lõuna-Sudaani inimesed ei ole saanud nautida rahumeelset arengut, nagu me oleksime lootnud, seista omil, omadel jalgadel ja Äh, on oluline, aga, aga praegu äh, ei ja, ja seista omal jalal äh, ja saa-, ja leida vett, see on väga oluline selles piirkonnas, aga praegusel hetkel see pole võimalik, tuleb väga kaua omal jalal kõndida selleks, et vett saada väga raske on Jubat ja Khartoumi lepitada, kuid leian, et meie välisteenistus peaks siiski pingutama äh, tähelepanu tuleks suunata sellele kriisile ja jätta sellele kriisile, ärgem äh, riskeerigem sellega, et äh, sellest kriisist saaks üks unustatud kriis, äh, üks juhtum jällegi, millele ajakirjandusega rahvusvaheline üldsus tähelepanu ei pööra. tahaksin rõhutada, et oluline on rakendada ÜRO resolutsiooni kaks tuhat nelikümmend kuus ja öö, me peame tähelepanelikult jälgima, mis Khartoumis toimub, kuulsime äh, oleme kuulnud sellest, et äh, Araabia kevade meeleolud võivad jõuda ka äh, Khartoumi, ärgem aga siis lubage samasuguseid arenguid nagu Põhja-Aafrikas meie oleme Lõuna-Sudaani peamised doonorid, peame seejuures kasutama seda rolli ära ja rõhutama seaduslikkuse olulisust. Lõuna-Sudaanis sõjavägi haarab endale maad meelevaldselt, kodanikke ei kohelda õiglaselt ja võrdselt. me peame äh, vähemalt suutma jalule seada sõltumatu kohtuvõimu, see peaks olema Euroopa Liidu üks tähtsamaid ülesandeid ja lõpetuseks oleme juhtinud teie tähele, tähelepanu juba öö, äh, öö, äh, Lõuna-Sudaani läbipaistva fondi loomisele, äh, mis öö, see oleks üks võimalus nagu Tiboriski. suur tänu ja meie järgmine kõneleja, härra Provera, kes saab sõna üheks minutiks signor presidente non ripeto quanto è già stato detto sul contenzioso. ma ei hakka kordama seda mida juba öeldi selle maade küsimuse ja, ja energia ja nafta küsimuse kohta. me peame saavutama ka ennekõike kokkuleppe riikide vahel, kokkuleppe, mida toetab rahvusvaheline üldsus. olukord on muutumas praegusel hetkel ning Äh, Lõuna-Sudaani äh, armee äh, peab olukorda ja samuti Sudaani piiramine humanitaarabi juurdepääsule. me tahaksime, et inimesed et me pööraksime tähelepanu nendele inimestele, me peaksime rõhutama, kui oluline on Aafrika Liidu roll ja Aafrika ülene lähenemine. Aafrika peab kuuluma aafriklastele rohkem kui varem, loom-, vastasel korral tekib neokolonialismi uus oht sellel mandril. suur tänu, härra Provera! ja järgmisena saab sõna härra Meier üheks minutiks, palun. suur tänu! kallid kolleegid, me oleme juba oma seisukoha selgelt välja öelnud selle konflikti kohta aga siin, austatud äh, liikmed, ärgem loogem illusioone, äh, ÜRO, Euroopa Liit, kõik toetasid ja rahastasid Sudaani äh, ilma, et me oleksime varasemaid konflikte lahendanud, äh, ilma et me oleksime lahendanud äh, ka piirikonflikti ja naftatransiidi küsimust. me juba tegelikult teadsime, milles äh, probleemid seisnevad, nii et ärgem nüüd olgem üllatunud selle konflikti üle. teataval määral võib öelda, et meie toetasime seda konflikti, tegemist oli geostrateegilise strateegiaga lääne poolt, mille eesmärgiks oli saavutada teataval määral kontroll naftaväljade üle. nii et äh, jälle vana hea lugu, läänemaailm ja nafta. Äh, ja tähelepanu alt kõrvale jäävad äh, võitlus vaesuse vastu. me peame õppima oma varasematest kogemustest, me peame õppima, et meie strateegilised huvid on üks asi, aga inimesed kannatavad samal ajal. ja enne Äh, kui annan sõna järgnevale kõnelejale, juhiksin teie tähelepanu, et äh, meie külaliste rõdu on külalisi täis, tervitan teid kõiki siin äh, suurepärases Strasbourgi linnas. ja nüüd saab sõna Philipp Kasmarek. suur tänu, Lõuna-Sudaani iseseisvumine oli äh, Äh, hetk, mis täitis meid äh, lootusega ja tõesti, lootuseks oli põhjust, äh, väljavaated olid ilusad, naftaressursid on suured ja Lõuna-Sudaan Lõuna- ja Hiina lubas ka Lõuna-Sudaanile toetust aga paraku äh, ei ole täna pilt sugugi mitte roosiline äh, selleks, et olukorda mõista, peab mõistma seda, et Lõuna-Sudaanis ei ole äh, tegelikult maksusüsteemi või süsteem on küll olemas, kuid ei toimi. ja seetõttu naftatulud on üheksakümmend viis protsenti kogu tuludest, kulu, tuluallikatest. ja ähm, naftat transporditakse ühe torujuhtme kaudu Põhja-Sudaani, äh, võiks äh, Lõuna-Sudaan on otsustanud aga nüüd äh, naftat transportida Mombasasse, detsembris sõlmiti kokkulepe ja ehitati uus torujuhe. mõni kuu hiljem sulgeti aga Põhja torujuhe ning äh, ma arvan, et äh, kui me naftatranspordi probleemi ei lahenda, siis äh, ei ole mingit põhjust loota stabiilsust selles piirkonnas. suur tänu, härra Kaczmarek ja härra Lakit ei ole kohal, nii et läheme edasi ja nüüd saab sõna proua Desarnes kaheks minutiks Lõuna-Sudaani vabariik äh, on eksisteerinud ainult äh, aasta, aga juba kaheksa kuud on äh, valitsenud sõda, sada viiskümmend tuhat inimest on ümber asustatud ja see riik ei ole sugugi mitte õilmitsenud, konfliktidel pole lõppu ja Aafrika piirkond, see Aafrika piirkond on veel tõsisemasse olukorda sattunud kui varem Aafrika Liit ja ÜRO on vastu võtnud oma resolutsiooni ja Khartoumis on lubatud äh, vaenuavaldused lõpetada ja kaks äh, osapoolt on otsustanud äh, oma konfliktiolukorra lahendada, piiriprobleem jääb veel alles ja tuleb leida lahendus ka nafta küsimustele, transiidi küsimus ähm, Äh, ressursid peavad äh, olema äh, võrdselt jagatud, rahvusvaheline üldsus ei tohiks selle protsessi käigus sulgeda silmi humanitaarolukorra halvenemise pärast, kui Khartoum ja Juba ei leia lahendust, tuleb sanktsioone rakendada. Hiina on otsustanud tegutseda, seda parem, aga ka Euroopa Liit peab oma seisukohti ja oma poliitilisi väärtusi rõhutama, meie seisukohad on tasakaalustatud ja head. me peame eh, oma seisukohta välja ütlema jõuliselt ja selgelt, ärgem unustagem seejuures ka muidugi Darfuri tragöödiat. suur tänu, proua Desarnes, järgmine kõneleja on härra Salavrakos, kellel on äh, üks minut kõneaega. suur tänu teile, härra president! seniste jõupingutuste läbikukkumine ja tõsiasi, et ei ole saavutatud rahu kahe Sudaani vabariigi vahel äh, ja äh, tõsiasi, et hiljutine le-, rahvusvaheline leping ka läbi kukkus, ei tõota head kahe riigi vaheliste heade suhete osas. samas on aga need riigid omavahel eh, teineteisest täiesti sõltuvad ja peavad leidma kuidagi viisi koostööd teha. mõlemad osapooled peavad lõpetama teise õõnestamise ja eh, teise osapoole vaenlaste toetamise. pärast eh, Lõuna-Sudaani iseseisvaks kuulust, kuulutamist oleme me näinud äh, seda, et Lõuna-Sudaani on järjest nõrgestatud. me peaksime sellele vastu astuma ja neid toetama rahvusvahelisel tasandil selleks, et vältida seda, et nad kukuksid äh, islami fundamentalistide lõksu. see on väga tõsine oht ja sellesse äh, tuleb suhtuda tõsiselt Lõuna-Sudaanist on praegu ka nafta eksport peatunud, äh, vaatamata sellele, et äh, selle naftarahal on väga oluline osa Lõuna-Sudaani majandusest. olukord nõuab seda, et äh, Euroopa Liit jälgiks arenguid ja sellega ma tahaksin lõpetada. suur tänu teile, härra Salavrakos, järgmisena saab sõna Rahvaparteist härra Preda ja teil on poolteist minutit, palun. suur tänu teile, härra president. kõigepealt äh, ma tahaksin hukka mõista Põhja-Sudaani pommitamise lõuna poolt, äh, pommitamine, mis leidis aset äh, esmaspäeval ja teisipäeval ja mõistan hukka ka Põhja Sudaani poolse vastupommirünnaku. esialgu ma kart-, arvasin, et võib-olla tegemist on valeinformatsiooniga, kuid eh, need eh, leidsid kinnitust, Sudaan on veelgi provotseerinud eh, konflikti, nimelt kui Tabankeki ütles, et ta tahab tulla läbirääkimiste laua taha, Äh, reageeris äh, Sudaan sellele väga äh, vaenuliselt. ma arvan, et president al-Bashir ilmselt ei taha täna üldse läbirääkimisi pidada, teekaart selles osas ma julgustaksin Aafrika Liidu läbirääkijaid läbirääkimisi kiirustama ja panustama rohkem sellele, et uus sõda selles piirkonnas välja ei kujuneks ja lõpetuseks äh, lubage mul tunnustust avaldada ÜRO äh, vahepealsete jõudude kohaleseadmist, loodetavasti nende jõudude mandaat, mis eile aegus, äh, leiab pikendust lihtsalt selleks, et tagada tasakaal ja tegemist on ju ometigi kriisiga, mis kindlasti ainult suureneb praegu. suur tänu, härra Breda! ja annaksin sõna nüüd härra Valesale poolteist minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, Lõuna-Sudaan, mis pärast väga pikka sõda võitles endale välja võimaluse iseseisvustada, on üks vaesuse ja ebakindluse kants uus riik, mis on saavutatud, eh, ei ole pannud piiri eh, konfliktidele. järjest kerkib esile uusi põhjuseid, miks eh, sõjajalal olla, kuid tegelikult probleemi juur on muidugi alati olnud üks, tegemist on naftasõjaga üsna mitu korda on üritatud olukorda selgitada aga tõsiasi on see, et praegu kannatab peaasjalikult tsiviilelanikkond selle konflikti all, kohal on tohutu sõjaväeline jõud ja väga palju on sisepõgenikke, kes on pidanud lahkuma oma kodudest. ning väga paljud nendest äh, ei ole saanud mitte mingisugust kaitset. miks me ei ole suutnud vältida neid konflikte? miks äh, peab äh, igal pool üle maailma korduma ikka ja jälle üks ja seesama? mina arvan, et äh, loomulikult ma saan aru, et inimestel on vabaduse ähm, iha, kuid sellele järgnevad väga tihti äh, verised konfliktid. suur tänu. ja nüüd äh, annaksin ma sõna Sari Essayale. palun suur tänu, härra president äh, ei ole sagedased äh, juhud äh, nagu praegune, kus rahvusvaheline üldsus on ühel meelel konflikti olemuse osas. Aafrika Liit on kokku pannud teekaardi Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelise konflikti lahendamiseks, ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis selle ühemeelselt heaks, Euroopa Liit omalt poolt nii nõukogu, ülemkogu esimees kui ka kõrgem esindaja on andnud kõik selleks, et see teekaart rakenduks. ÜRO resolutsioonis kaks tuhat nelikümmend kuus on kõige olulisem punkt kümne kilomeetri pikkune demilitariseeritud piiriala. tahetakse seal tagada ühtsed piirivalvesüsteemid äh, ja et rahuleping rakendatakse ilma igasuguste tingimusteta aga äh, kogu aeg seatakse osapoolte äh, poolt äh, lisatingimusi, miks läbirääkimisi ei saa avada kõigepealt on väga oluline piiride küsimus ja naftatulude jagamine ja ja teised üldised probleemid, aga kõige teravam probleem on tavalise inimese olukord praegu neli koma seitse inimest Lõuna-Sudaanis on äh, toiduainete kriisi tõttu näljas äh, ja ÜRO kardab, et Lõuna-Sudaan äh, satub järjest halvemasse olukorda. probleemiks on muidugi ka väga halb infrastruktuur, mis tähendab seda, et humanitaarabi ei jõua riiki. Põhjast Lõuna-Sudaani valguvad põgenikemassid muidugi olukorda ainult halvendavad. suur tänu, Tunne Kelam saab järgmisena sõna suur tänu, härra president, härra minister. mille tunnistajaks me täna oleme? nimelt eh, sellele, kuidas pikaajaline sisekonflikt on nüüd eh, valgunud üle täismahuliseks rahvusvaheliseks konfliktiks, mis ilmselt eh, plahvatab aga mind julgustab see, et Euroopa Liidu juhid ja meie välisteenistus on mänginud väga aktiivset rolli ja survestanud mõlemaid valitsusi ja öö, survestanud neid jääma siis teisel mail vastu võetud teekaardi juurde ja öö, rõhunud, et tuleb leida rahumeelne lahendus. mida Euroopa Liit peaks tegema, on see, et nad peaksid palju aktiivsemalt ähm, võtma äh, vaatluse alla Hiina tegevuse piirkonnas, sellepärast et nende praegused sammud ei stabiliseeri olukorda. hea uudis on see, et äh, Julgeolekunõukogu on poole aastaga, aasta võrra pikendanud oma missiooni koha peal, täna meil on aga vaja ka seda, et ühtne äh, piirivalve äh, ja seiremehhanism käivituks, äh, mille alusel saadetakse siis rahvusvahelised vaatlejad äh, olukorda seirama koha peal. loomulikult tuleb lahendada humanitaarkriis. üle neljasaja tuhande Lõuna-Sudaani Lõuna-Sudaanist pärit inimest on suutnud pöörduda tagasi põhjast lõunasse pärast iseseisvustumist tänu partneritele ja toetusele äh, teel sinna, kuid me peame tagama selle, et äh, tagatakse neile nende, äh, neile näiteks hügieeni ja toiduvajadused ja Euroopa Liit peaks seda tood, tööd hoogustama. suur tänu, härra Kelam ja nüüd härra Mihhail Kaaler. Teil on sõna, palun suur tänu, härra president. kahjuks me peame ilmselt eeldama, et äh, Lõuna-Sudaani iseseisvumisega ei ole võimalik lahendada üleöö mitte mingisuguseid probleeme, isegi piiride küsimus on lahtine. president Bashir on äh, aastate jooksul tervet äh, riiki hoidnud oma kontrolli all me näeme seal väga selgelt igasugust inimõiguste rikkumist ja ma küll ei arva, et ta oleks huvitatud Lõuna-Sudaani stabiliseerimisest. puudujääke on ka Lõuna-Sudaani valitsuse poolt ja ma arvan, et Euroopa Liit võiks neid aidata loodetavasti me saame vältida olukorda, kus Lõuna-Sudaan uueks Eritreaks kujuneb. me peame tegutsema üheskoos ja me muidugi teame, et äh, ÜRO Julgeolekunõukogu on see koht, kus äh, tuleb edasisi sammu astuda. aga resolutsioonide puhul äh, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmetel Hiinal ja Venemaal on oma huvid mängus ja nad peavad ka midagi ära tegema. mis puudutab juurdepääsu humanitaarabile, siis see tuleb tagada kõikidele nii põhjas kui ka lõunas ja Euroopa Liit on koostööd teinud Aafrika Liiduga selleks, et rahuläbirääkimisi jätkata ja ma olen põhimõtteliselt arvamisel, et äh, kui võimalik, peaks Aafrika konflikte lahendama läbi Aafrika lahenduste, naftast rääkides. on täiesti selge, et äh, lõuna ja põhja on teineteisest sõltuvad, äh, üks ei saa hakkama teiseta, aga nad peavad aru saama sellest, et nad peavad esitama nii Hartumi kui ka Zumba jaoks Ehm, lahendusi, ehm, mis on neile vastuvõetavad, äh, muidu otsustab kõik Hiina või Euroopa Liit. suur tänu teile, härra Kaaler! ja härra So-, Soonik on meie viimane kõneleja selles debati osas. suur tänu teile, härra president! Äh, Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelised suhted ei ole normaliseerunud. ja me näeme, et äh, kujunenud on välja rahvusvaheline konflikt äh, kahe vaenupoole vahel. Seda aga piirkonnas, mis on äärmiselt naftarikas lahendamata on jätkuvalt ka piiriküsimus ja naftahindade küsimus ja piirialadel era-, elavate kodanike staatus. ma käisin kahe tuhande üheteistkümnendal aastal valimistel vaatlejana Sudaanis ja ma tean, milline olukord äh, seal on, ma olen väga mures äh, ja kurb äh, selle konflikti pärast, sellepärast et ähm, sajad ja sajad inimesed saavad seal surma, tuhanded inimesed on pidanud kodudest lahkuma. ÜRO pagulasameti andmetel on sada viiskümmend tuhat inimest äh, sisepõgenikud. rahvusvaheline üldsus äh, ei peaks äh, piirduma ainult sellega, et see niinimetatud teekaart rakendada praeguse konflikti puhul. pigem peaks leidma selliseid lahendusi, mis tagavad rahumeelse konflikti äh, Äh, lahendamise. Euroopa Liit peab vabaduse ja inimõiguste eest võitlema, peame kasutama kõiki meetmeid selleks, et tõeline rahul jalu, rahu jalule seatakse, mitte ainult sõnades rahu. suur tänu! ja nüüd äh, vaba mikrofon ja esimesena saab sõna härra Tšanak härra president, konservatiivid on vägagi mures äh, sõja puhkemise Eh, riski pärast Põhja ja uue Lõuna-Sudaani vahel. me toetame eh, Tabumbeki eksiilis asuva presidendi jõupingutusi vahendada läbi Euroopa Liidu ja tuua osapooled läbirääkimiste laua taha Salva Kiir ja eh, Bashiri, aga nad peavad kasutama kõiki võimalusi selleks, et verine, verist sõda vältida, eriti Hegligi ja Habei piirkondades. täiesti selge on see, et piiriküsimus ja energiaressursside küsimuse lahendamine on poliitiline eesmärk. Ehm, Lõuna-Sudaan ilmselt, äh, nende valitsus, äh, nende vahendid kuivad üsna pea kokku, kuivõrd äh, naftaeksport on peatatud. olukord on väga habras ja igasugused lootused on kadunud et äh, äh, kristlik lõuna ja moslemi põhja leiavad omavahel rahukokkuleppe, see kaob, see lootus praegu. suur tänu, härra Tsemke. Unia Europejska mm, angażuje się od bardzo wielu lat Euroopa Liit on palju aastaid püüdnud Sudaani konflikti lahendada. Euroopa Liit ju toetas tegelikult Lõuna-Sudaani äh, eraldamist äh, ja me ka eraldame sadu tuhandeid äh, eurosid humanitaarabi näol, aga konflikt ei ole kuhugi kadunud, tegemist on õudse konfliktiga. ja selles äh, konfliktis on olnud äh, sadu äh, ohvreid, see konflikt on muutunud rahvusvaheliseks konfliktiks ja nüüd me võime küsida, kas Euroopa Liit peaks aktiivselt tegutsema ka tulevikus või äh, rahvusvahelisel tasandil või peaksime me äh, asuma eraldi tegutsema, ma arvan, et me peaksime endiselt olema aktiivsed äh, kuid me peaksime rohkem kui varem avaldama survet äh, ÜRO-le ja Aafrika Liidule, äh, et tegutseda koos nendega. ja kui äh, kasutatakse sõjalist sekkumist, siis peaks igal juhul olema tegemist Aafrika sõjaväega. proua Passesko, palun și Sudanul de Sud ar afecta stabilitatea suur tänu, proua president, Lõuna- ja Põhja-Sudaani vaheline konflikt eh, on eh, seadnud ohtu regionaalse tasakaalu, Euroopa Liit peab eh, jätkama oma tegevust vastavalt teekaardile, mille ÜRO on kinnitanud selleks, et pingeid leevendada piirkonnas lisaks tuleb võtta järgnevaid meetmeid selleks, et sajad, saja, sadade tuhandete inimesteni jõuaks humanitaarabi, sellepärast et sisepõgenikke on palju näiteks viimasel ajal on kahekordistunud põgenikelaagris olevate inimeste arv, ma tahaksin eriti viidata äh, Nuba piirkonnale, kus Sudaani äh, administratsioon ei luba isegi humanitaarabi juurdepääsu äh, ja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 toetus äh, uue sõltumatu riigi loomisele Lõuna-Sudaanis on kaasa toonud soovimatuid äh, tagajärgi. Äh, piiriküsimused on endiselt vastuolulised, lahendamata on erinevaid probleeme. ÜRO peasekretär on kutsunud üles neid, kes okupeerivad piirialasid, kutsunud üles neid mitte tunnustama. Sudaani president on ähvardanud, et nafta torujuhe suletakse et, et, et Sudaan on lihtsalt äh, lõunanaabri vastu näidanud üles suuremeelsust, aga, aga sellel on piir. seega olukord muutub rahva jaoks jär, järjest äh, õudsemaks, vaesus süveneb, mõlemad pooled tuleb avaldada, tuleb seal suurema äh, surve alla. ja härra Obermeier nüüd aitäh, president. minu arvates on hea, et äh, põhja ja lõuna tulevad tagasi ametlike läbirääkimiste juurde, sest äh, tuleb midagi ette võtta vaesuse vastu võitlemiseks. Mm, mm, vaenu tegevus tuleb lõpetada ja selge on see, et äh, tuleb saada rohkem abi, vajadus on suurema abi ähm, mahu järele, olukord äh, eh, on ääretult halb lõunas ja ei ole hea ka põhjas ja mm, siis on sellised riigid nagu Hiina, kes äh, proovivad ära kasutada nende riikide loodusvarade ressursid, Euroopa Liit peab siin näitama ähm, juhtivat rolli aitäh. ja nüüd saab sõna härra Prons. üheks tragöödiaks äh, sõltumatus, sõltumatuse taastamise järel on kodusõjad Lõuna-Sudaanis ei ole niivõrd äh, ähm, kodusõjaga tegemist, vaid naftasõjaga. ja üheks põhjuseks on äh, koloniaalajal pärand Eh, kes on eh, jätnud eh, piirid selliselt, mis ei võta arvesse nõnda rahvaste piire. koondatud, riikides on koondatud kokku inimesed, kel, kellel ei ole palju ühist. me oleme näinud nii palju riike, kes ei ole toime tulnud ja ma loodan, et siiski kaine, kaine mõistus lõppkokkuvõttes võidab ja mõlemad riigid õpivad üksteise kõrval elama, õpitakse teiste vigadest, inimeste liikumisvabadus Euroopas ja, ja eriti inimeste liikumine kolmandatest riikidest Euroopasse, kas see ikka on eh, hea mõte? aitäh, härra Prons! ja nüüd saab sõna härra Valenile, eh, kes esindab eh, nõukogu ja täna ka eh, komisjoni asepresidenti, kõrget esindajat. palun, härra Vamman. austatud president, kallid kolleegid, ma näen, et siin oldakse ühel meelel selles osas, et olukord Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis on väga raske see, et äh, kumbki pool ei näita üles poliitilist äh, soovi lahendada probleeme, on küsimus, mis tuleb lahendada. Euroopa Liit on väga palju investeerinud selleks, et olukorda stabiliseerida ja ma nõustun kõikide nendega, kes kutsusid nõukogu üles pöörama suurt tähelepanu olukorrale Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis. Euroopa Liidu toetus Lõuna-Sudaani rahuprotsessile on olnud pidev pärast kahe tuhande viienda aasta laiahaardelist rahukokkulepet. me oleme saatnud kaks valimisvaatlusmissiooni Sudaani ja, ja ka Lõuna-Sudaani, et vaadelda valimisi aastal kaks tuhat kümme ja referendumit iseseisvuse osas Lõuna-Sudaanis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. mõlemat missiooni juhtis Euroopa Parlamendi saadik Veronique de Kaiser ning ma tahaksin kasutada praegust võimalu-, võimalust, et isiklikult tänada proua Kaiserit äh, tema pühendumise eest. kuulasin teie väga olulisi argumente, mis põhinevad teie kogemustel. Euroopa Liit jätkab äh, Aafrika Liidu paneeli töö toetamist, äh, mida juhib endine president Thabo Mbeki. Euroopa Liit koos kogu rahvusvahelise kogukonnaga kutsub üles pidama kinni eh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist kaks tuhat nelikümmend kuus ja lahendama kõik lahtised küsimused. president Beki on öelnud, et eh, loodetavasti õnnestub järgmisel nädalal Addis Abebas eh, osapooled kokku kutsuda. loodame, et see toob kaasa püsiva edu niipea kui võimalik. ja võin kinnitada Euroopa Parlamendile, et, et Euroopa Liit jätkuvalt töötab selles suunas, et Eh, saavutada rahu Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis, et kõik Sudaani inimesed saaksid lõpuks maitsta rahu vilju. aitäh! palju tänu, härra Vammen, kallid kolleegid, sellega on arutelu lõppenud. ja meie järgmine päevakorrapunkt täna pärastlõunal on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Guinea-Bissau küsimuses. ja kõrget esindajat esindab äh, täna jällegi härra Vammen, palun. Mr President, honorable member. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel, et mul on võimalus täna rääkida teiega kõrge esindaja äh, komisjoni asepresidendi Ashtoni nimel Guinea